nõukogu nimel annan sõna härra Köndersele. palju tänu, proua juhataja, austatud daamid ja härrad, austatud volinik. ma usun, et me oleme näinud märkimisväärset edasiminekut oma suhetes Serbiaga möödunud aastal, mis on kulmineerinud meie esimese kahe läbirääkimispeatüki avamisega see seab nüüd kindla sisu, läheb liitumisläbirääkimistele ja on edasimineku märgiks. me oleme teinud ühiselt jõupingutusi, uudised on head ja nõukogu on positiivselt võtnud teadmiseks Serbia esitatud tegevuskava õigusriigi põhimõtete kohta. ootame nüüd selle kindlat ellurakendamist ja tulemusi peatüki kakskümmend kuus ja kakskümmend neli õigusriigi peatükid, nendega tegeletakse läbirääkimiste alguses kohe, edasiminekuid nendes peatükkides tuleb teha paralleelselt eh, muude läbirääkimiste peatükkidega. Eh, peatüki kolm, kolmkümmend viis, mis on avatud, mis puudutab äh, Belgradi ja Pristinaga suhete normaliseerimise osas on väga olulised. Euroopa Liit hõlbustas dialoogi augustis, mis on oluliseks saavutuseks. nagu me teame, poliitiliselt ei ole see olnud kerge küsimus, me oleme julgustanud Serbiat, et nad konstruktiivselt omalt poolt kokkulepped ellu rakendaksid nõukogu hoiab silma peal sellel protsessil, selleks et suhted paraneksid Kosovoga, seda tuleb saavutada paralleelselt eh, edasiminekutega Serbia liitumisläbirääkimistel. Serbia on mänginud positiivset, konstruktiivset rolli eh, rändekriisiga toimetulekul, mille all Serbia on tõsiselt kannatanud. oluline on jätkata ja suurendada tihedat koostööd selle väga suure probleemi lahendamisel Euroopa Liidu poolt ning kindlasti toetame Serbiat jätkuvalt nii tehniliselt kui rahaliselt antud valdkonnas nõukogu märgib äh, positiivselt äh, Serbia konstruktiivset osalust piirkondlikus koostöös ja heanaaberlike suhete loomisel, loomaks stabiilsust kogu regioonis. Äh, Serbia on oluline välispoliitiline partner Euroopa Liidu jaoks, me tunnustame Serbiat kahe tuhande viieteistkümnendal aastal OECD ähm, juhtimise eest koos ähm, Serbiaga üheskoos lahendame ühiseid probleeme piirkonnas, nõukogu kutsub üle Serbiat järk-järguliselt eh, olema kooskõlas Euroopa Liidu ühise julgeoleku ja välispoliitikaga. Eh, ühtne Serbia on meie ühine eesmärk. austatud daamid ja härrad, eh, seega on liitumisprotsess Serbia puhul kandnud vilja möödunud aastal. nüüd tuleb intensiivistada seadusandlikke reforme, need ellu rakendada, eriti Äh, olulised kohtureformid, äh, võitlus korruptsiooni vastu, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu ning sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus on väga olulised küsimused selles osas ning äh, ootame ka edasiminekuid suhetes Kosovoga. selles kontekstis on välja kuulutatud varased parlamendivalimised, loodame, et see edasiminekut ei takista ning on korraldatud kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ning eh, selle alusel on võimalik eh, uusi peatükke meie eesistumise ajal avada. aitäh! aitäh, austatud minister ning eh, nüüd saab sõna volinik Haan, kes räägib komisjoni nimel. palun, sõna on teil. suur tänu. eriti tervitan ma äh, ministrit Timovitši, kes eh, on siin täna meie hulgas, ma tahan tervitada ka eh, härra McAllisteri selle resolutsiooni eest, mis puudutab eduarannet eh, Serbia kohta. tegemist on väga tõsise ja kõikehõlmava hinnanguga Eh, ning eh, see tegelikult eh, langeb kokku sellega, mida meie ise oleme leidnud Serbia kohta kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Serbia teeb olulisi samme, tõepoolest on tõsi ka see, et strat-, et Serbia püüab liikuda strateegilise eesmärgi poole, milleks on Euroopa Liiduga liikumine, liitumine ja tal on väga ambitsioonikas strateegiline programm Serbia on püüdnud leppimisvaimus parandada eh, naaber, eh, suhteid naabritega, eh, toimub avaliku halduse reform, vastu on võetud väga põhjalikud tegevuskavad ja normaliseeruvad suhted Kosovoga. põhipunktid selles osas pandi, pandi paika möödunud aastal mind ennast eh, minule endale avaldab mõju see, kuidas eh, kodanikud on hakkama saanud Serbias väga raskete küsimustega, nagu näiteks on ränne, kõik eh, nende poolt ette võetud on nõudnud suurt julgust ning julgelt on nad alustanud ka avatud ehm, peatükkide osas läbirääkimistega, kõigepealt viitan ma peatükile number kolmkümmend viis. Ehm, Serbia on võtnud endale kohustuse minna eh, otsustavalt edasi reformidega, eriti eh, võitlusega eh, organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni vastu, diskrimineerimisvastast võitlust peavad nad ägedalt ning nad töötavad tõsiselt majanduse kallal Serbia on näidanud üles konstruktiivset lähenemist ning eh, on parandanud oma suhteid eh, Kosovoga. see peab toimuma paralleelselt eh, läbirääkimi-, liitumisprotsessiga mis on ja meie koostöö ja läbirääkimiste eesmärgiks on liitumine Euroopa Liiduga. nüüd me äh, avasime uued peatükid, peatükid kolmkümmend neli äh, ja kolmkümmend kolm, mis puudutavad õigusriiki ning ma loodan, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesel poolel äh, Mm, me eh, saame selles osas edasi minna, loomulikult kõik sõltub peil- pe,, Serbiast endast, kuidas nad suudavad oma eh, asju kodus korda teha ja väga hea oleks, kui liikmesriigid tegeleksid eh, kiiresti järgmiste sammudega oluline on see, et kahepoolsed lahkarvamused ei takistaks liitumisprotsessi ning lõpuks me oleme võtnud arvesse ka eh, Pärsia valitsus, eh, Serbia valitsuse teadet, et toimuvad eh, üldvalimised. me loodame, et pärast üldvalimisi, kui Serbias on uus valitsus, siis nad jätkavad dialoogi Kosovoga ja edasiliikumist lähenemise teel Euroopa Liiduga. me oleme komisjoni nimel valmis aitama Serbiat ja juhtima Serbiat läbirääkimiste protsessis ja ma loodan, et Euroopa Parlament toetab meid ka. aitäh volinikule ning kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna härra McAllister, palun. Madam President, ladies and gentlemen. proua juhataja, austatud daamid ja härrad, enne jõule astus Serbia suure sammu edasi Euroopa Liiduga liitumise suunas kaks aastat pärast liitumisläbirääkimiste alustamist Euroopa Liiduga ja vaid paar kuud pärast uue kokkuleppe sõlmimist Kosovoga avati esimesed läbirääkimiste peatükid. Serbia valitsus, nende Euroopa asjade minister, kes on täna ka siin, on näidanud üles pühendumust integreerumisel Euroopa Liiduga tahaksin nelja aspekti välja tuua. kõigepealt äh, õigusriigi küsimus. Euroopa Liit tugineb õigusriigi põhimõtetel. kui riigid austavad õigusriigi põhimõtteid, siis see on kasulik nende kodanikele, ettevõtetele ning riigiasutustele ning majandusele tervikuna. Serbia peaks võitlema organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu kindlameelselt ning kohtuvõimu sõltumatus peab olema tagatud. teiseks, demokraatia meie resolutsioon rõhutab seda, kuivõrd oluline on parlamendi aktiivne roll ning konstruktiivse opositsiooni osalus, mis on eluliselt tähtis demokraatlikus ühiskonnas. kolmandaks, meediavabadus. meediavabadus on demokraatia kindel osa, mida ei ole võimalik eh, saavutada ainult eh, seaduste vastuvõtmisega, vaid tuleb luua ka sõbralik keskkond sõltumatu meedia jaoks ning neljandaks piirkondlik koostöö. piirkondlik koostöö ning heanaaberlikud suhted Lääne-Balkani riikidega on olulised liikumisel Euroopa Liidu poole. Serbia kaasatus ja roll piirkondliku koostöö edendamisel ja piirkonna ülesehitamisel on väga teretulnud. viimased kokkulepped Brüsseli dialoogi raames märkisid teinud olulisi edasiminekuid normaliseerimaks suhteid Serbia ja Kosovo vahel. mõlemad pooled peavad nüüd täielikult ellu rakendama sõlmitud kokkulepped. ja lõpetuseks eh, märkus eh, Hollandi eesistuja suunas. ma loodan, et õigusriigi põhimõtted tuleks avada nii kiiresti kui võimalik, selleks et aidata Serbial jätkata edasiminekut teel Euroopa Liidu suunas. aitäh! aitäh ning järgmisena saab sõna proua Fajon. aitäh. Serbia tehtud edusammud eelmisel aastal, neid äh, kroonis äh, finantskontrolli ja Belgradi ja Pristina vaheliste suhete peatükkide avamine. see näitab seda, et äh, tõesti soovitakse Äh, läbi viia otsusekindlalt reforme, me tervitame seda otsusekindlust ja me kutsume üles sellele, et peatükk kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, et need avataks nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et äh, Serbia ühiskonna äh, reformimisel on need väga olulised peatükid. meie kogemuste alusel Sloveenias saan ma kinnitada, et väga oluline on piisav tempo hoidmine Äh, läbirääkimistel. Serbial on vaja selget äh, seisukohta äh, Euroopasse lõimimise teel vaja on eksperte, vaja on seda, et kõik kodanikud koonduksid selleks, et saavutada oma eesmärki, et Serbia oleks moodne ja edukas riik, kellel on oma roll kanda Lääne-Balkani riikide hulgas, aga ei ei tohi lubada egoistlikke suhtumisi eh, ning kes vastutab selle olukorra eest, eh, Serbia, eh, mis valitseb praegu Serbia meediakanalites. ma olen endine ajakirjanik ja et äh, Serbia ministrite käitumine ajakirjanduse suhtes on ainult õli tulla vajanud. ma olen loomulikult väga mures ajakirjanike ja meediakanalite olukorra pärast. see ei ole kindlasti see tulevik, mida ma Serbiale sooviksin. meil on vaja tagada parem tulevik noortele serblastele vaja on ära hoida see, et nad massiliselt lahkuksid Serbiast. tegemist on teemaga, millele me pöörame kogu tähelepanu, sellepärast et kui noored kaotavad lootuse, et Serbia tulevikus oleks parem riik, siis see kindlasti ei ole hea mitte kellelegi. aitäh, härra Tšanak, teil on kaks minutit. olen teinud head koostööd David McAllisteriga ja avaldan tunnustust talle Serbia raporti pärast, eh, eest Serbia on Euroopa Liidu liitumise teel vaid algfaasis, eelmise aasta märtsis lõpetati sõelmisprotsess. raport näitab, et mitmes valdkonnas on saavutatud edasiminekuid siiski ja meil tasub olla optimistlik, et Serbia suudab jätkata valitud teel vaatamata tagasilöökidele ja survele, mis tuleneb rändekriisist ja ja loodetakse ka paremaid dialoogi Kosovoga Serbia ja Montenegro suhted on arenevad, tugevad, ühine politseikeskuse töö areneb ning on täiendavat potentsiaali selleks, et võidelda piiriülese kuritegevuse vastu ja korruptsiooni vastu. nõustun Javikaga, et peatüki kakskümmend kolm ja kakskümmend neli tuleb peagi avada. mis puudutab sotsiaalkaitseandmete vahetust, siis ka see on teretulnud samm kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eh, lepingu ellurakendamine selleks, et vähendada rändlustalusid piirkonnas, aitaks ka kaasa sellele, et saada, saavutada parem koostöö praktilisi tulemusi. kutsun üles Belgradi valitsust eh, peatükis kolmkümmend üks eh, Äh, olema rohkem kooskõlas Euroopa Liidu ühise välispoliitikaga, eriti Venemaa sanktsioonide osas. Serbia on piirkonnas põhipartner ning äh, kindlasti mängib olulist rolli kogu regiooni stabiliseerimisel, aitäh. suur tänu, härra Tänak. järgmisena Ivo Vaigel. aitäh, lugupeetud lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud minister. mul on väga hea meel äh, öelda, et ALDE fraktsioon toetab Serbiat ja Serbia jõupingutusi selleks, et täita äh, neid tingimusi, mis, mida on vaja täita selleks, et liituda Euroopa Liiduga ma tänan raportööri David McAllisteri suurepärase dokumendi eest ja hea koostöö eest variraportööridega ei tohi unustada, et kõik kõik need äh, Lääne-Balkani riike, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda, tuleb hinnata konkreetsete edusammude alusel ja vaja on lähtuda sellest, et neil on Euroopa perspektiiv nende enda jõupingutuste alusel ning äh, laienemispoliitikaga seoses äh, näeme me, et Serbia on väga palju teinud ära õigussüsteemi reformide alal ning me ei saa ignoreerida seda asjaolu, et poliitika on äh, liiga tugevalt esindatud meediakanalid, meediakanalites. see on tõesti väga häiriv ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, võitlus meediavabaduse eest ei piirduks sellega, et lihtsalt äh, promotakse äh, Äh, pukis olevat äh, või, olevaid võimukandjaid. Serbial on vaja tõelist demokraatlikku protsessi, mitte seda, et inimesed lihtsalt saaksid võimaluse näidata, et nad soovivad mingeid teatavaid ametikohta saada. Serbia ei ole mingit muud alternatiivi, kui jätkata jõupingutusi, me tervitame äh, tehtud edusamme Kosovoga suhete normaliseerimisel ning äh, seda mõlemalt poolt väga oluline on, et äh, Serbia tugevdaks oma demokraatiat, et demokraatia oleks kaasav ja see töötab vastu just nimelt võimu kondumisele. Teile on sinise kaardi küsimus, sõna saab härra Frunzulika räägin Serbia sõbrana, aga tahaks küsida, et äh, kas te ei arva, et äh, et Serbia te-, peab veel tegema väga palju ära selleks, et äh, parandada rahvusvähemuste õigusi ja olukorda ning mida te arvate sellest, et Serbia valitsus tihti kasutab Euroopa vastast retoorikat, kas te ei arva, et äh, meie parlament peaks reageerima sellele ja et kohati üritatakse ka avalikkusega manipuleerida Euroopa küsimustes? Uh, i indicated in my, in my uh, speech ma ütlesin oma kõnes, et, et Serbia väga selgelt väljendama oma seisukohta meie äh, välispoliitika suhtes ja ma ei arva, et Serbia enda jaoks või lõimimisprotsessi jaoks oleks see hea, kui nad koketeerivad mingisuguse Moskva alternatiiviga elnézést kérek, Hadi Gergiu. aitäh, edasi saab sõna kolleeg Takis Hadi Georgiu. vabandan, kui ma äh, ei hääldanud teie nime õigesti. kallid kolleegid, Lääne-Balkani riikidel on olnud äh, väga valusad kogemused, eriti üheksakümnendatel verevalamine, sõda. nüüd oleme jõudnud uude faasi ja on tehtud suuri jõupingutusi selleks, et äh, lahendada probleemid mitte relvade abil, vaid dialoogi koostöö abil. Euroopa Liit peaks tõepoolest toetama selliseid jõupingutusi ja antud juhul mm, edendama dialoogi Belgradi ja Pristina vahel selleks, et leida poliitiline lahendus Kosovo küsimusele. me ei leia, et antud juhul Euroopa Liit saaks endale lubada seda, et dialoogipüüdlusi õõnestataks. igasugune resolutsioon peaks kaasa tooma dialoogi Pristini ja, ja ehm, Serbia vahel. me toetame mm, Serbia toetamispoliitikat, aga ei ole nõus Euroopa Liidu poolse seisukohaga raportis, mis viitab Serbia välispoliitikale ja ei tohiks äh, nii-öelda kasutada selliseid äh, mudeleid, mis äh, õõnestavad äh, inimeste majanduslikku toimetulekut. me toetame Serbiat, nende püüdlusi lahendada väga rasked küsimused. loomulikult tuleb tegeleda õigusriigi püsimu-, küsimustega, kuritegevusega ja mm, rändekriisi tagajärgedega, aitäh. suur tänu, härra Hadži Jodžu ja järgmisena härra Šoltes Eh, <clears throat> spoštovani spoštovane hvala za besedo. najprej bi. aitäh tere päevast kõigile tahaksin kõigepealt eh, tänada härra mcallisteri tema suurepärase raporti eest ja sooviksin tänada ka kõiki variraportööre hea koostöö eest ma arvan et see resolutsioon, mis käsitleb kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Serbias tehtud edusamme, on väga täielik, kõike on arvesse võetud. isiklikult ma arvan, et Serbia on tõesti väga suuri edusamme teinud, mida illustreerib ka see, et avati kaks läbirääkimiste peatükki ning ma loodan, et Serbia valitsus jätkab läbirääkimistel samasuguses rütmis ja samasuguse dünaamikaga nagu seni. väga oluline on igal juhul, et Serbia oleks oluline osaleja Lääne-Balkani äh, piirkonnas, kui äh, suhted selle piirkonna riikide vahel on head, siis äh, on sellest kasu kõigil naaberriikidel, kõigi naaberriikide arengul. härra McAllister rõhutas õigusriigi küsimusi. õigusriigi küsimused mõjutavad loomulikult kõike demokraatiat, inimõigusi kohtusüsteemi iseseisvust ja väga paljusid äh, muid äh, valdkondi, kus äh, on võimalik veelgi olukorda parandada. paranevad suhted valitsusvälise sektoriga, aga areng ei ole veel lõpuni jõudnud, vaja on kaasavamat äh, Ehm, suhtumist, vaja on kaasata rohkem ühiskonda, vaja on kaasata meediakanaleid, vara on pöörata tähelepanu ajakirjanike olukorrale, eriti on vaja tagada see, et ajakirjanikud saaksid vabalt väljendada ka neid mõtteid, mis valitsusele ja ametivõimudele eriti ei meeldi. ning veel üks oluline asi, Serbia on väga olulist rolli mänginud ka rändeküsimustes ja ma soovin Serbiale kõike head tulevikuks. suur tänu, ütleb härra Kaaber, ma tänan eh,. Eh, see on väga huvitav eh, lähenemine, kui me vaatame tulevast Briti referendumit, kui Poola eh, ka ei taha eh, olla Euroopa Liidus ja nüüd minnakse uus kolonialistliku ambitsioonidega Euroopa Liidus täiskäigul edasi. Euroopa Liit on kriisis, tervel Euroopa Liidul on eh, terve Euroopa Liit on pannud, nii nagu me oleme näinud, väga raske koorma Serbia eh, õlgadele. proua juhataja, mina tõesti ei kujuta edasi, kuidas Euroopa Liit suudaks lahendada eh, praegust migratsioonikriisi. lihtsalt praegusel ja praegune mahitamine migratsiooni alal viib selle kriisi ainult sügavamaks härra Cameron püüab praegu reegleid ümber tähendab, püüab pidada läbirääkimisi muut-, reeglite muutuvat muutumise üle, aga milline Euroopa tulevik üldse on, on praegusel hetkel ebaselge. aitäh ja nüüd saab sõna härra Schaffhauser. lugupeetud kolleegid, Serbial on kindlasti võimalus tulevikus Euroopa Liiduga liituda, ehkki on vaja teha veel edusamme võitluses kuritegevuse vastu. aga miks selles raportis vaigitakse maha need kuriteod, mida Kosovos, mis on maffiariik, on toime pandud serblaste ja kristlaste vastu. Need on ju kuriteod, mis on toime pandud serblaste vastu NATO on neid äh, katnud, siin on igasugust propagandat kasutatud selleks, et äh, vaikida maha äh, rahva hävitamine. seal on isegi hävitatud inimesi selleks, et nad ei ähm, räägiks, vaikitakse maha tõde Kosovo kohta, mis on maffiariik, mida meie oleme aidanud üles ehitada. meie laienemispoliitika on äh, häbiväärne ähm, meie äh, kui alsaastlaste jaoks ning äh, kui te soovite luua mingisuguseid ida-lääne ühend, ida ja läänt ühendavaid riike, siis te lihtsalt ähm, loote selliseid riike, mis äh, on äh, nurjunud ja millest on kasu ainult Ameerika Ühendriikidel äh ugye képviselőtársaim is tudják hogy szerbiáról szóló jelentés van napirenden. lugupeetud parlamendisaadikud me räägime praegusel hetkel raportist serbia kohta ja meie järgmine kõneleja on eh, härra Epiteidos. suur tänu. Serbia on eh, teinud suuri edusamme, et olla Euroopa Liidu täisliige Nendel on olnud vaja eh, eh, ellu viia väga raskeid otsuseid ja teha raskeid otsuseid. Eh, nad ei ole tohtinud voodina autonoomiat nõrgestada, nad peavad mõtlema, kuidas tegutseda Venemaa teemal, paljudel inimestel selles piirkonnas on mineviku traumad. lähenemisprotsess Euroopa Liidule peab toimuma käsikäes suhete eh, normaliseerimisega ja Kosovo tunnistamisega, mis on tegelikult Serbia rahva ajalooline sünnikoht, eh, aga kuidas võib Euroopa Liit nõuda, et eh, Serbia oleks järjekindel oma ettevõtmistes, kui sama ei rakendata Kosovo suhtes. me ei, ei ole Kosovos võimude lahusust, probleeme on konstitutsiooniga, loomulikult on eh, teistel riikidel, näiteks eh, Saksamaal oma huvid. nüüd me oleme jõudnud eh, fraktsioonide nimel kõnelejate nimekirjaga ühele poole, järgmisena fraktsioonilise kuusuvuse, kuuluvuseta saadikud. härra Preeda, aitäh äh, ma sooviks tänada härra McAllisteri suurepärase raporti eest. Serbia tehtud edusammud on võimaldanud avada esimesi läbirääkimiste peatükke neljateistkümnendal detsembril läbirääkimistes Euroopa Liiduga, mul on väga hea meel selle üle. see on väga oluline verstapost selle riigiga, riigi Euroopaga liitumise teel ja ma tahaksin selles kontekstis mainida vähem, Rumeenia vähemuse olukorda Serbias. McAllisteri rap- on oluline lõik, mis puudutab vähemuste kaitset. ma tegin selle kohta juba ka muudatusettepanekuid, me ei maini esimest korda siin Rumeenia vähemuse õigusi, neid Need õigused peavad muutuma tegelikkuseks, kui tegemist on näiteks õigusega saada haridust emakeeles või omada emakeelset äh, ajakirjandust mm, ja peaminister Vutšits peab väga selge valiku tegema äh, äh, selles osas, mis puudutab Srpska, Republika Srpskas ette nähtud referendumit, äh, mis oleks väga problemaatiline Bosnia-Hertsegoviina Euroopaga lõimumise teel ja mul on väga hea meel äh, äh, ka Bosnia-Hertsegoviina taotluse esitamise pärast ma olen kindel, et see võetakse hästi vastu. Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, võttes arvesse seda, et äh, te räägite, et te saate hiljem sõna, siis ei anna ma teile võimalust esitada sinise kaardi küsimust, aga praegu saab nüüd sõna härra Fleckenstein kaheks minutiks lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, härra MacAllister, kui te talute, siis veel üks õnnesoov ka minult. loomulikult me näeme väga selgelt, et Serbias on veel väga palju vaja ära teha, aga need edusamme, mis, mida on tehtud, ei tohi ka tähelepanuta jätta ja selle tulemusena äh, saame me tänada nii valitsust kui rahvast Euroopa vaimu eest, mida nad on üles näidanud pagulaste küsimustes, küsimuses. detsembris kaks tuhat viisteist avati mõlemad esimesed läbirääkimiste peatükid Ehm, peatüki kolmkümmend viis puhul on äh, muuhulgas tegemist ka Kosovo ja Serbia vaheliste suhete normaliseerimisega. oluline on see, et äh, üks nendest, et see peatükk avati ühena esimestest, sellepärast et Serbia ja Kosovo eduka Euroopa Liidu liikmelisuse seisukohast on oluline, et lahendataks kõik äh, naaberriikide vahelise koostöö äh, küsimused ja et need riigid saaksid äh, teha koostööd. minu meelest on vähemalt sama vajalik ja seda on siin ka korduvalt mainitud, et avataks kiiresti läbirääkimised peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli osas eriti kuna komisjon Montenegro puhul on öelnud, et neid peatükke tuleb avada kõige esimesena ja neid suletakse kõige viimasena. õigusriigi reform toob kõige rohkem positiivseid muutusi inimeste igapäevaelu jaoks. Need reformid tugevdavad demokraatiat ja võimaldavad teha kiiremaid edusamme teistes valdkondades. aga ärge aga neid asju ei ole võimalik üleöö ellu viia. edukad reformid rajanevad sellel, et õigusriigi põhimõtt, nagu näiteks riigivõimu piiramine seaduste alusel, sõltumatu kohtusüsteem, et need pikaajalises perspektiivis tõesti ellu viidakse ja seetõttu komisjon peaks edendavat laienemispoliitikat ajama ja tegema seda võib-olla veidi rohkem, kui seni tehtud on palju tänu. järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Tomasic. suur tänu. esimesed peatükid läbirääkimistes Serbiaga on avatud, see on edu, aga me ei tohi ennast petta selles osas, kas Serbia poliitika on teinud eh, kannapöörde, me peame mõtlema, eh, kuidas on suhted naabritega, mida on tehtud, eh, mida on tehtud ehm, kultuuriväärtustega, kuidas on toimunud kuritegude, sõjakuritegude uurimine. väga sageli juhtub, et selles osas tehakse mm, midagi valesti kuidas me võime oodata, et Horvaatia eh, kodanikud eh, suhtuvad väga positiivselt ühtsesse eh, ühtsesse julgeolekupoliitikasse, kui praegusel hetkel on lahendamata veel eelmise sõja küsimused. Serbia ajab taga ainult omaenda huve. me ei saa loota, et kahepoolsed küsimused jäävad antud arutelust välja, ainult niimoodi saab neid lahendada. kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele härra Soonilt? jah, härra Sooni, teie sõnum. suur tänu. proua Tomašitš, loomulikult te võite kritiseerida Serbiat ka mina ei ole äh, sageli rahul sellega, mis toimub assotsieerunud riikides, aga laienemisprotsess pidurdus viie aasta eest. kas te äh, arvate, et just nimelt sellepärast Serbia äh, assotsieerumisprotsess on aeglustunud? härra Stani, Horvaatia ei rünnanud Serbiat, vaid asi oli vastupidi ja kui teie riiki on eh, rünnatud, siis te peate aru saama, kes on agressor ja peab tegema kõik, mis võimalik, et olukorda eh, parandada. aga praegusel hetkel Serbia käitub nagu pole midagi eh, juhtunud, kuidas siis käituda nende naiste ja lastega, keda vägistati, kuidas toimida põgenikega, Serbia pole midagi heastamiseks teinud ja nüüd härra Jakobtšitš, üks minut. suur tänu. Serbia kodanikud loodavad, et läbirääkimised Euroopa Liiduga algavad ja ma tõepoolest arvan, et see on põhjus, mikspärast on tegemist hea asjaga, väga hea, et läbirääkimised on alanud, härra Haan. see näitab, et Euroopa eh, lähenemine Serbiale, Serbia lähenemine Euroopale on alanud. Eh, oluline on see, millist rolli on mänginud Serbia migratsioonikriisis ja seda tuleb ka hinnata ning neid peab toetama, sest ega rändekriis veel läbi pole. on oluline et Serbia tunnustaks väik-, vähemuste eh, õigusi, mitte ainult Horvaatia vähemusi, vaid rumeenlasi ja ka teisi eh, ei tohi küsimuse alla seada ka voevoodina ehm, autonoomiat. oluline on meediavabadus, me peame seda nõudma, sellepärast et see viib eh, Serbia edasisele demokratiseerimisele. suur tänu ja nüüd härra Kaarval eh, tahaks eh, eh, eh, esitada sinise kaardi, aga teie juba olete saanud sõna, sest tegelikult on veel päris palju, päris palju inimesi, kes tahaksid võtta sõna eh, vaba mikrofoni raamis ja nüüd järgmine kõneleja. härra Mešeriks, austatud kolleegid, ma usun, et siin kojas on äh, hulgaliselt äh, häid põhjusi, miks toetada Serbia liitumispüüdlusi. tuletan kolleegidele meelde, et Serbia on juba märkimisväärseid edasiminekuid saavutanud ning tahaksin avaldada tunnustust raportöörile tugeva tasakaalus raporti eest. kutsun kõiki üles hääletama selle poolt. Serbia sõbrana siiski tahaksin tõstatada ühe küsimuse, mida rõhutas juba minu hea sõber Charles Chanak, nimelt varem või hiljem peatüki kolmkümmend ja kolmkümmend üks AK-ist avatakse. ajaloolasena mõistan täielikult, et riikidel on traditsioonilised sõbrad suurriikide seas ja see tõstatab teatud küsimusi, kuna AK-i nõuab liituvalt riigilt, et ta panustaks ühtsesse välis- ja julgeolekupoliitikasse ilmselt on selliseid riike, kelle su suunas Serbia vaatab, kes õõnestavad meie ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, aga hoiatan, et need on samad jõud, kes on ka laienemise vastu, aitäh. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Ferrand. aitäh, proua juhataja lugupeetud kolleegid, ma tulen tagasi just missioonilt Horvaatiasse, Bosniasse, Serbiasse ja Serbia on tõesti suurepärane riik, allutatud riik, Euroopa riik. Serbia juhid armastavad Euroopat, aga mitte Euroopa Liitu. Serbia juhid tahavad Euroopat, aga mitte radikaalse islamismi e, Euroopat, mis, mida praktiseeritakse Bosnia-Hertsegoviinas või Sandžakis. ja Nad soovivad, et ähm, austatakse riikide identiteeti ja võideldakse voevoodina separatismi püüete vastu. Nad soovivad Euroopaga lõimida, aga serblased ei taha muutuda uueks Kosovoks. meie siin Euroopa Liidus aidakem äh, serblasi selleks, et neist saaks tõeline Euroopa rahvas aitäh. Te hoidsite isegi kolmkümmend sekundit kokku ja edasi saab sõna kolleeg Kukan. aitäh, proua juhataja, austatud volinik, austatud minister. tahaksin avaldada tunnustust David McAllisterile raporti eest, mis on nii tasakaalus kui objektiivne tahaksin avaldada tunnustust ka volinik Haanile selle eest, et te olete juhtinud eh, Serbiat eh, liikumisel liitumisläbirääkimiste teel ning kutsun üles Hollandi eesistujat eh, aktiivselt jätkama seda tööd. Serbia avas esimesel läbirääkimispeatükil möödunud aastal ootused riigi suhtes on nüüd suuremad ja see on oluline sõnum kogu regioonile, kogu Lääne-Balkani regioonile integratsiooniprotsess jätkub. Serbia on ähm, paljudes poliitilistes valdkondades saavutanud olulist edasiminekut, selles tuleb neid tunnustada, samas on selge, et riik peab tugevdama oma demokraatlikke institutsioone, õigusriigi põhimõtteid, tagama kohtuvõimu sõltumatus ning edendama regionaalset koostööd ja dialoogi Kosovoga. vaatamata dramaatilisele olukorrale kogu piirkonnas riigina, kes peab läbirääkimisi liitumiseks Euroopa Liiduga, on Serbial vaja vaba, pluraalset, sõltumatut meediat, mis on vaba poliitilisest survest. Pole kahtlustki, et Serbia on oluline partner kogu piirkonnas, partner, kellele saab toetuda. rändekriis on näidanud, et Serbia paljuski tegutseb samamoodi Euroopa Liiduga ja kahtlemata selline suhtumine ähm, seda suhtumist näeme me ka teistes välispoliitika valdkondades tulevikus. aitäh. härra Howitt saab pooleteist minutiks sõna järgmisena. aitäh, juhataja. ühinen teistega, kes tervitavad esimeste läbirääkimispeatükki, mis tükkide ähm, avamist, eriti peatükk kolmkümmend viis, äh, suhete normaliseerimine Kosoviga. ma sooviksin, et avataks ka peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, nii nagu eelkõnelejad, äh, nii Serbia kui teiste liitumiskõnelusi pidavate riikide puhul. Serbia, nii nagu teised Balkani riigid, nende puhul see on tõesti hea viis selleks, et võidelda inimõiguste halveneva olukorra vastu ning ehm, see on selline kvaliteedikontroll, ehm, mis meil seisab ees seoses valimistega. Ehm, OSCE on andnud teada kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kolmekümne viiest rünnakust ajakirjanike vastu ning eh, see eh, nii-öelda eh, rikub Serbia vaba meedia kuvandit, millega tuleb tegeleda. ja tahaksin küsida veel ühe raske küsimuse. mida lugeda välja ühistest sõjalistest äh, õppustes Serbia ja Venemaa vahel. kutsun üles koos kolleegidega Euroopa solidaarsusele Serbia suhtes kõikides julgeolekuküsimustes. mul on hea meel, et Euroopa Liit Ehm, näitab samasugust solidaarsust äh, abifondi kaudu, tunnustamaks Serbia jõupingutusi äh, osaleda kvoodisüsteemis. me soovime, et Serbia oleks äh, osa Euroopa lõimumisprotsessist ja osa Euroopa lahendusest. meie järgmine kõneleja on Monika Makovei. Și eu vreau uh, integrarea Serbiei, uh, dar ka mina soovin äh, Serbia lõimumist, aga selleks, et paraneks rahva elu, eluolu, mitte poliitikute eluolu. Ehm, Serbias ähvardavad poliitikud ehm, ajakirjanikke, neid ehm, ähvardatakse ka füüsiliselt, see peab lõppema, sellepärast et ilma pressivabaduseta ei ole demokraatia võimalik. kohtusüsteem, ma olen rahul, et Serbia võttis vastu tegevuskava oma kohtusüsteemi reformimiseks, kõige olulisem on aga selle plaani elluviimine kui ei ole uurimisi ja süüdimõistmisi äh, kõigi nende ärimeeste oligarhide vastu, siis ei ole miski usaldusväärne, see jääb lihtsalt paberile, see tegevuskava. ja selleks, et oleks võimalik teha edusamme liitumise teel, peab Serbia läbi vaatama oma välispoliitika seisukohad Venemaa osas ja võtma suuna tõesti lääne poole. aitäh, järgmine kõneleja, härra Deli, pooleteiseks minutiks asszony david mcallister képviselőtársam. suur tänu! david mcallister on jälle toonud välja kõige olulisemad küsimused, mis on otsustavad eh, Serbia lähenemisel Euroopa Liidule. Eh, edusammud on olnud tõsised, on avatud esimesed läbirääkimispeatükid oluline on, et, et Serbia teeks tihedat koostööd rändekriisi vallas Euroopa Liiduga. Euroopa Liit ei ole eh, alati selgelt välja öelnud, mida me Serbialt ootame, aga Serbial on oluline töö vaja kodus ära teha, kui nad tahavad meile läheneda. Eh, vaja on mõelda inimõigustele, vähemuste õigustele, demokraatiale ja nii edasi, eriti lähikuudel vaja on praegu vaadata tõepoolest väga tähelepanelikult, milline on ehm, edasiminek selleks, et saaks avada peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli Eh, on eh, palju, palju tõotavaid tegevuskavu ja eh, ettevõtmisi seaduse vallas, aga kõik sõltub poliitikutest ning on oluline, et Serbia kodanikud võidaksid, sest nemad tõepoolest loodavad, et Euroopa, tulevase Euroopa Liidu liikmena valitseb nende riigis õigusriik oluline on ka eh, ungarlaste, Ungari vähemuse olukord ning me peame toetama Serbia valitsust edusammude osas. suur tänu, järgmine kõneleja, eh, härra Tang, üks mm, poolteist minutit. suur tänu eh, istudes siin on väga hea vaadata, milline, millise pühendumisega Serbia liigub Euroopa Liidu suunas E, Euroopa integratsioon e, hakkab kandma vilja e, tänu nendele läbirääkimistele, mis detsembris algasid, see on hea märk. Serbia on teinud samme selleks, et paraneksid suhted Kosovoga ja seda on kõike väga hea näha, aga samal ajal läbirääkimiste avamine, peatükkide avamine ei ole seesama, mis eh, on eh, liitumisläbirääkimised, Serbial on veel väga palju tööd vaja teha. möödunud septembris eh, olin ma Serbias ja seal oli terve politseinike kordon, kes pidi kaitsma neid, kes võitlesid geide õiguste eest ja tõepoolest eh, seksuaalvähemuste olukord on Serbias väga kehv ja teiseks siis meediavabadus. see on eh, keskse tähtsusega igasuguse demokraatia jaoks, sellest sõltuvad eh, inimõigused ja kui inimõigust Human Watch kirjutas oma raporti Serbia kohta, siis ta tõi välja palju vajakajäämisi, väga palju on tehtud, aga ma tänan härra Mäge-Lister ja väga tasakaalustatud raporti eest ja ma tõepoolest tahaksin, et kakskümmend kolm ja kakskümmend neli oleksid peatükid, mis varsti Serbiaga läbirääkimistel avatakse. edasi saab sõna härra Plenkovitš, teil on poolteist minutit kõneaega, palun. aitäh. Ehm, volinik ehm, Haan ehm, austatud nõukogu esindaja, austatud minister, tahaksin ähm, tänada raportööri järjekordse hea raporti eest, mis räägib äh, Serbia eduaruandest ning äh, toob välja konstruktiivsed märkused, äh, arvesse on võetud ka meie muudatusettepanekutega. sooviks, et avataks peatükk finantssüsteemi järelevalve üle Serbia peab ähm, reformima oma äh, kohtusüsteemi, tagama põhiõigused äh, ning tegelema ka julgeoleku äh, otse peatükiga. mul on väga hea meel, et raportis tuuakse välja meediavabaduse küsimus kui eeltingimus liitumiseks Euroopa Liiduga ja samuti raport õigustatult toob välja vajaduse kaitsta vähemuste õigusi vastavalt rahvusvaheliste lepete ja kahepoolsete lepete nõuetega. vähemused peavad olema piisavalt esindatud riiklikes institutsioonides ning tuleb eh, tagada ka vähemuskeelte õigused meedias, hariduses. Eh, on murettekitav, et vähemuste keeltes meediaväljaanded on suletud ning tuleb tegeleda ka üheksakümnendatel kaduma jäänud isikutega ning sõjakuritegude uurimisega IKT poolt. kutsun üles Serbiat eh, tegelema sõjakuritegude küsimusega ja lahendama dialoogi liikmesriikide ja komisjoniga. aitäh, edasi saab sõna härra Pavel. aitäh Äh, juhataja, ma tahaksin tänada härra McAllisteri raporti eest ning Serbia sõprade mitteametliku äh, grupi juhina ning Rumeenia saadikuna on mul hea meel peatükkide kolmkümmend kaks ja kolmkümmend viis avamise üle, mis, millest viimane käsitleb ka suhete normaliseerimist Kosovoga see on väga oluline Serbia Euroopaga lõimumise teel, ma tahaksin õnnitleda Serbiat ning ähm, Serbia on väga Äh, konstruktiivselt käitunud ka äh, rändekriisi küsimuses, aga ma arvan, et Serbia peab äh, intensiivistama jõupingutusi selles osas, mis puudutab vähemuste lõimimist, mittediskrimineerivat kohtlemist, selleks, et oleks võimalik ka saada haridust ja avaldada ajakirjandusväljaandeid nende vähemus, vähemuste keeltes. vaja on kestvaid jõupingutusi ja ohvrite toomist ning seetõttu on väga hea, et kõik institutsioonid näitavad üles toetust Serbiale, vaja on näidata, et jõupingutused annavad tõesti tulemusi ja et Serbial on koht Euroopa Liidus. aitäh ja nüüd saab sõna härra Peeterle. aitäh <clears throat> aitäh, härra volinik, lugupeetud kolleegid. ma tervitan suure heameelega Serbia edusamme, mis ta kajastab äh, kolleeg McAllisteri raport. see läbirääkimiste algamine on suur samm edasi ning see näitab, et Serbia on pidanud kinni oma kohustustest. Serbia isegi pärast, ma loodan, et isegi pärast valimisi äh, jätkab Serbia samasuguse poliitika ajamist, et jätkatakse äh, reformide teel, et äh, on võimalik saavutada ka head suhted Kosovoga. ma ei hakka nüüd konkureerima siin nendega, kes Serbiat kritiseerivad. ma loodan, et peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamine on varsti võimalik, sest need on kõige olulisemad. aitäh ja nüüd saab sõna härra Pitsula čestitam kolegi mcallisteru na doista dobrom izvještaju o stanju stvari sooviksin avaldada tunnustust härra mcallisterile raporti eest ehm, osad ehm, edasiminekud puudutavad edasiminekuid õiguslikus raamistikus, ehm, osaluses eh, rahu tagamismissioonides, eh, edasiminekutes eh, Euroopa teel samas Serbial on veel väga palju ära teha meediavabaduse küsimus, võitlus korruptsiooni vastu, õigusriigi põhimõtete tagamine, inimõigustest kinnipidamine, vähemuste õigustest kinnipidamine on eh, osa tööst, mille osa Serbia peab eh, samme astuma. läbirääkimiste alustamine avaldab positiivset survet Serbiale selleks, et viia läbi reformid olulistes valdkondades, nii nagu raport rõhutab, peab Serbia parandama suhteid naabritega ning lahendama alles jäänud lahtised äh, kahepoolsed küsimused, piiriküsimused ja, ja vähemuste küsimused Vojvodinas. aitäh, härra Tökes saab sõna, teil on üks minut kõneaega. Csak üdvözölni lehet, hogy egy nehéz év után tavaly december. Aitäh. Võin nõustuda mm, sellega, mis on öeldud, möödunud aastal avati läbirääkimised, aga selleks, et saavutada tõelist edasiminekut, on oluline, et aastal kaks tuhat kuusteist peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ehm, avataks samuti. Eh, selleks peab Serbia näitama tõelisi tulemusi vähemuste õiguste kaitsel, inimõiguste kaitsel, õigusriigi demokraatia edendamisel. on ähm, tüüpiline, et enamus muudatusettepanekuid McAllisteri aruandele puudutavad vähemuste õigusi. Ähm, möödunud aastatel on Euroopa Liit olnud äh, liiga leebe mõningate liituvate riikide puhul vähemuste õiguste osas. me ei tohiks Serbia puhul sama viga korrata. olles äh, ungarlane Rumeeniast, äh, mõistan, äh, millised on Ungari vähemuse mured Serbias ning olen väga mures selle üle, mis Serbias on toimunud vähemuste õiguste tagamisel. selle tagamine on eeltingimus liitumiseks Euroopa Liiduga. aitäh, härra Tökes! ja sõna saab härra Ludvikson, teil on üks minut aitäh kui Serbia hästi toimiks, oleks see väga hea ja väga hea oleks, kui Serbia oleks uus Euroopa Liidu liikmesriik, seetõttu on väga oluline, et me räägiks ühehäälselt, et me saadaks välja ühtse sõnumi selleks, et Serbial oleks stabiilne partner, kellega läbirääkimisi pidada ja seetõttu ma tervitan Euroopa Parlamendi resolutsiooni ja seda ähm, äh, reformi tegevuskava, mida me toetame, mm, tervitan riigi avamist ja äh, tõesti olulist panust reformide läbi. oluline on äh, Serbiat toetada, et viidakse ellu õigusriigi põhimõtted, et tagataks demokraatia ja inimõigused, need on need kriteeriumid, mida on veel vaja täita, mis on otsustava tähtsusega äh, Euroopa Liiduga lõimumise seisukohalt. seetõttu peab Euroopa Liit hoolitsema selle eest, et Serbia saaks vajalikku abi selleks, et Serbial oleks võimalik täita neid kohustusi. me võidame sellest, et Serbia meile läheneb. Mm, äh, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kovatšev. Европейската интеграция на Сърбия гарантира мир и економически просперитет не само за сръбските граждани, но и целия Serbia lõimumine Euroopaga tagab äh, rahu ja õitsengu mitte ainult Serbiale, vaid kogu piirkonnale. Mm, selle saavutamiseks peab Serbia üle saama lõhedest piirkonnas, erimeelsustest piirkonnas. selles piirkonnas elab ja Serbias elab palju rahvusvähemusi, ungarlased, bulgaarlased ja teisedki need vähemused peaksid saama võimaluse elada külg külje kõrval rahus. Serbia ministri, Euroopa asjade ministri ehm, siin viibimise ehm, puhul tahaksin just ehm, välja tuua need küsimused, mis puudutavad Dmitrogradi nime, mis anti pärast Äh, kommunistlikku režiimi. nii et, äh, et vähemusele tuleb anda õigus õppida omas emakeeles õppeaineid. ja seejärel ma usun, et Serbia saab võimaluse liituda Euroopa Liiduga. Teil on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama? härra Tšambaski, palun. no na, na Tsari poolt, разбира se, to treba da se vrne austatud kolleeg Kovatšev, ma eh, nõustun teiega selle nimeküsimuses, aga tahaksin esitada ühe küsimuse. Serbia jaoks ta peaks olema ülesandeks number üks siis tagada Bulgaaria rahvusvähemuste õigused ja lõpetada sekkumine nende igapäevaellu. aga tuleb tagada ka Bulgaaria kogukonna õigused Serbias. see on üheks eeltingimuseks, et Serbia saaks liituda Euroopa Liiduga. jah, tõepoolest, Serbial on ilmselt üks parimaid õigusi rahvusvähemuste koha pealt, aga neil on ähm, raskusi seadusesätete ellurakendamisega. mõningates piirkondades tundub, et nad on äh, Eh, tagasi pöördunud eh, mineviku eh, praktikate juurde ja on märke, et kiusatakse taga mm, politsei poolt, on raskusi, millega seisavad silmitsi erinevad rahvusvähemused Serbias, sealhulgas ka siis Bulgaaria rahvusvähemus. aitäh. aitäh sinine kaart on mõeldud küsimuste esitamiseks, mitte avalduste tegemiseks. nii et tuleb esitada küsimus, millele oleks võimalik vastata. aga loomulikult eh, oli õigus vastata, aga nüüd proua Post, palun. suur tänu. läbirääkimistel Euroopa Liidu ja Serbia vahel on inimõigused kõige olulisem valdkond ja saavad otsustavaks, kuivõrd edukad me oleme oma eesmärkide saavutamisel teisteski valdkondades. on veel tohutuid väljakutseid, mis puudutab diskrimineerimise vastase õigustiku koostamist, eriti mis puudutab seksuaalvähemuste õiguste kaitset. kodanikuühiskond täna Serbias teeb väga tublit tööd selle kallal ja tähtis on, et neid toetataks oma tegevuses ja et nad kaasataks kõikidesse poliitikavaldkondadesse, mis puudutavad inimõigusi ja tuginevad demokraatia põhimõtetele. Ahvete Droa delegatsiooni külaskäigu ajal möödunud aasta septembris Serbiasse tõstatasin ma küsimuse, et väga murettekitav on Serbias meeste vägivald naiste vastu, rääkisin sellest koos Pusekiga ja me ütlesime, et Serbia peab parandama oma õigusakte selleks, et kaitsta vägivalla ohvreid naisi. nii et sellel teemal tuleb hoida silma peal ja tuleb mõista, et tegemist on väga tähtsa julgeoleku küsimusega. nüüd, mis puudutab Roomasid, nende olukord on eriti murettekitav ja raportis me räägime ka roomade vastasusest. kõnelejad katkestati. härra Guanolt on sinine kaart ta soovib küsida teilt, kas te olete valmis vastama, härra Guano? Ah, buonanno, buonanno. ei ole. paraku ei ole. kõneleja nõus vastama täiendavale küsimusele. järgmine on härra Pohe, üks minut. Eh, ma tänan, eh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. Serbia ja Kosovo vahelised suhted kindlasti eh, on seotud Serbia ja Euroopa Liidu vaheliste läbirääkimistega, mul on hea, et eh, on hakatud käsitlema peatüki kolmkümmend viis, kus räägitakse suhete normaliseerimisest. aga samas eh, jääb meil vajaka informatsiooni. me tahaksime teada ka rohkem kohalike omavalitsuste äh, staatuse kohta ko-, Kosovos, see teema, koostööd siin arendada on blokeeritud Kosovos ja kuidas Euroopa Liit saaks asju muuta? härra Poha, kas te olete valmis härra Buonanno küsimusele vastama? ei ole, jälle ei ole niisiis, eh, meie kõnelejate nimekiri on lõpule jõudnud, nüüd on vaba mikrofoni voor. ja kõigepealt proua Petier. suur tänu eh, eh, jah, väga tähtis on, et normaliseerusid äh, ähm, suhteid Kagu-Euroopas ja Serbial on siin tähtis roll. ma pean ütlema, et ma ei ole Serbia edasiliikumisega rahul, mis puudutab vähemusõiguste austamist ja e-, eriti puudutab see äh, horvaatiakeelse meediakanalite sulgemist ja teistegi äh, keelsete kanalite sulgemist ja samuti horvaatiakeelsed õpikud öö, on kadumas. see ei ole vastuvõetav, tähtis on, et Serbia muudaks öö, öö, oma seadusi, mis tegelikult seavad ohta öö, Horvaatia sõjaveteranid ja on vastuolus endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtus otsustatuga ma pöördun Serbia poliitikute poole, ei tohi olla radikaalsed, tähtis on, et Serbia saadaks äh, selge sõnumi, et nad peavad kinni Euroopa Liidu agiist, jätkavad integratsiooniprotsessi ja on naabritega rahumeelselt suhetes. härra Marjas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 killustunud, on kadunud juurdepääs merele, mõnedel piirkondadel infrastruktuur mm, on hävitatud ja praegu eksisteerib äh, ebastabiilsus Serbias ja nüüd silmakirjalikult Euroopa Liit nõuab äh, inimõiguste ja põhiväärtuste austamist seal. meil on vaja, et Kosovot äh, Serbia de facto ka äh, tunnustaks. nüüd äh, rändevoogude lugu ja Serbia roll selles. jah, väga tähtsat rolli etendab siin Serbia õigeusu kirik. järgmine härra Radoš. suur tänu minagi tahaksin väljendada toetust kõigile nendele, äh, kes sõna võtsid. tähtis on, et see piirkond demokratiseeruks, samas ma tahan juhtida ka tähelepanu väga vastuolulisele äh, protsessile, nimelt meedia erastamine ja toimub meedia koondumine ja see on meediavabastustele hävitav. tulemuseks on see, et paljud vähemuskeeled vähemuskeeles eh, meediakanalid on suletud. igal vähemusel on õigus saada informeeritud oma emakeeles, see on üks demokraatlikke õigusi ja sellepärast ma kutsun üles Euroopa Liitu ja parlamenti eriti jälgima eh, seda, kuidas on lood eh, omakeelse meediakanalitega Serbias. proua Lunatšek. suur tänu, volinik, kolleegid, ma tahtsin eh, Eh, jah, Kosovo raportöörina eh, sõna võtta pärast, aga ma tahan rääkida, kui hea koostöö meil oli raportööri David McAllisteriga, eh, kes on Serbia raportöör ja tahaksin puudutada korruptsioonivastast võitlust, see on väga oluline. ja väga tähtis on, et kaks peatükki on avatud läbirääkimistel Euroopa Liidu ja Serbia vahel, sest mina tahan, et Serbiast saaks Euroopa Liidu liikmesriik ja nagu ka Kosovost. aga kaks teemat, mida ma tahan tõstatada, mis on väga suurt muret valmistamas minule kui Euroopa Liidu kodanikule, üks on see, et dialoogis Serbia ja Kosovo vahel eh, peab valitsema heanabelikud suhted. see tähendab seda, et Serbia peab toetama eh, seda, et Kosovo ühineks ÜRO-ga FIFA-ga või UEFA-ga või teiste organisatsioonidega ega tohi blokeerida seda protsessi, sest see on koostöövaim rahvusvahelisel areenil ja ma tahaks kutsuda üles ametivõimusid mitte astuma eh, vastu teatud eh, kriitiliselt meelestatud ajakirjanikega, sest ka see on demokraatia. suur aitäh McAllisteri eh, raport käsitleb väga olulisi küsimusi ja me räägime siin justiitssüsteemist, mis on veelgi tõsisemaks muutunud ning äh, siin on ka kõva poliitiline surve, korruptsioon äh, ning äh, nõrgemate kategooriate diskrimineerimine, diskrimineerimine või lingvistiliste vähemuste diskrimineerimine ja nii edasi samuti ei tuleks rääkida sellest, et kahjuks on retoorika veel liiga eh, sõjaväelaslik. see puudutab eh, muidugi suhteid ka Venemaaga, aga ma ei saa aru, miks me peaksime eh, käsitlema seda kui takistust ja mitte aga kui uut võimalust alustada uut poliitilist dialoogi ning võtta ette jälle need küsimused, mis on niivõrd olulised, seda enam, et meie poliitika on olnud praegu väga mitmesti mõistetav ühest küljest äh, oleme me pidanud ju ka Nord Streami osas läbirääkimisi. nii et äh, võib-olla tuleks siin eelkõige kasutada tervet mõistust äh, ning seda olukorda tuleb meil enda kasuks pöörata. härra Poltser. ma tänan. Serbia raporti puhul tahaksin juhtida tähelepanu rahvusvähemuste olukorrale rahvusnõukogu akt ei ole veel muudetud. tähtaeg oli kaks tuhat neliteist lõpp, konstitutsioonikohus nõudis seda, aga seda ei ole tehtud. ja rahvusnõukogud on nüüd seetõttu kaotanud suurema osa oma volitustest ega suuda toimida meedia on ka muutunud, meediakeskkond on muutunud, äh, rahvusvähemuste keeltes ei toimu äh, saateid äh, ja Rahvapartei palub, et Serbia peaks kinni oma kohustustes rahvusvaheliste konventsioonide alusel, aga sellest ei piisa, on vaja ellu rakendada konventsioonid Eh, meil peab olema karmim sõnakasutus ja me peame Serbiat selleks üles kutsuma. proua Suitša. Eh, alustuseks lubage, et ma kiidan härra McAllisteri suurepärase raporti eest, milles on olemas kõik need teemad, mida me oleme varasematel aastatel arutanud. seal on, võttis ka sisse palju muudatusettepanekuid, eriti meilt Horvaatia saadikutelt, aga samas on väga palju detaile eelmistest raportitest, mis siin kordamist leiavad, mis tähendab seda, et Serbial tuleb veel palju ära teha. Ehm, äärmiselt oluline on Serbia välispoliitika jaoks see, et ta harmoniseeriks oma välispoliitika eh, Euroopa Liidu omaga, eriti Venemaa suunal. ja öö, eh, Serbia toetab ka Res Publica Srpskas korraldatavat referendumit, mis minu arvates ei ole vastuvõetav. nüüd vojevoodina autonoomia ja kultuurilise mitmekesisuse tunnustamine ja jäljetult kadunud inimeste saatuse kindlaks tegemine, kõik need on vajakajäämised, mis vajavad lahendamist, ma loodan, et õnnestub ka kahepoolselt meil lahendada. härra Šobor. kas sa? azt gondolom hogy az utóbbi időben mind szerbia mind az. nüüd mina usun et miks Serbia on liikumas et see on, on hea märk see, et Serbia on kiiremini liikumas Euroopa integratsiooni suunas, kuid teiselt poolt on suuri muresid rahvusvähemustega Serbias. liitumisel läbirääkimiste käigus peaks kindlasti töötama välja pikaajalise mehhanismi, mis annaks võõrandatud õigused Vobodina äh, piirkonnale ja võimaldaks vähemusrahvusi esindavatel organisatsioonidel ähm, toimida korralikult nagu Rumeenias ja Slovakkiaski pärast liitumist võib ka Serbias juhtuda, et rahvusvähemuste õigusi vähendatakse pärast liitumist. Rumeenias näiteks kahe tuhande viiendal aastal vastu võetud seadus ei ole tegelikult siiamaani jõustunud. suur aitäh! härra Vorovitš, palun. suur aitäh, ma soovin õnnitleda kolleeg McAllisteri selle julgustava raporti puhul Serbias on toimunud oluline edasiminek ning neljateistkümnendal detsembril eelmisel aastal avati kolmekümne kolmas ja kolmekümne viies peatükk ning Serbia kujutab endast kriisi lahendamise stabiilset partnerit. see on suure tähtsusega arvestades praegust pagulaste liikumist üle Serbia territooriumi. seega on vaja tagada korralik tulevik ka noortele inimestele ning loomulikult Euroopa Liit peaks olema abiks Serbiale majandusreformide elluviimisel ning peaks võimaldama Serbial parandada oma infrastruktuuri ja mis puudutab peatükke kakskümmend neli ja kakskümmend viis, siis äh, on olnud küll raskusi kohtu äh, asutuste reformimisega, kuid äh, kindlasti on vaja veel edaspidigi demokratiseerida Serbia ühiskonda selleks, et Serbia saaks olla edukas tulevikus. suur aitäh, seega on lõppenud vaba mikrofoni voor ja järgmisena on sõna volinik Haanil, palun. Thank you, madam president suur tänu, proua president, daamid ja härrad, suur aitäh huvitava mõttevahetuse eest, milles oli selgelt näha, kui oluline on liitumisprotsess, see on stabiliseeriv faktor nii piirkonna jaoks kui ka selle seos sees ja ma saan aru, et jah, tegemist on siin kahepoolsete tundlike teemadega ja kindlasti on vaja veelgi pingutada selleks, et mineviku haavad paraneksid kuid me ei tohi lubada seda, et kahepoolsed äh, probleemid võivad kuidagi mõjutada liitumise läbirääkimisi. liitumisläbirääkimised tähendavad seda, et tuleb oma, tuleb siin ähm, jah, vastavusse viia ka välispoliitika ja teha ühiseid ähm, sõjaväelisi harjutusi, kus Venemaaga ei saada kindlasti õiget sõnumit. nüüd edasi veel sõjakuritegude kurjategijate kohtuette toomine on endiselt prioriteetsel kohal meie läbirääkimistes. me hoiame silma peal ka sellel, milliseid meetmeid on Serbia võtnud kasutusele peatüki kakskümmend kolm raames selleks, et reageerida meie soovitustele, mis puudutab kuritegude, sõjakuritegude erapooletule kohtlemisele ning ohvrite kaitsele võtan teatavaks ka selle, mida te ütlesite rahvusvähemuste kaitse kohta, jällegi on tegemist ühe peamise nõudmisega Serbia suunal. Ehm, õigusraamistik on paigas ja me jälgime selle jõustamist üle terve Serbia, eriti haridussüsteemis, vähemuskeelte kasutamises ning samuti ehm, meediateenuste pakkumist vähemuste keeltes Serbia peab kõiki neid õigusi ka tegelikult järgima ja me jälgime seda, kuidas Serbia neid meetmeid ellu rakendab, neid meetmeid, mis ta on võtnud ähm, endale kohustuseks vastavalt oma äh, õigusriigi põhimõtete järgmis, järgimise kavale. nii et seekord, äh, veel kord suur aitäh teile selle olulise mõttevahetuse eest ja sest, et olete kõik sellesse panustanud, tänan! suur aitäh teile, härra volinik. ja nüüd annan sõna, palun, minister Köndersile. suur tänu, proua president. ka mina tahaksin edastada teile oma tänusõnad raporti eest ning suur aitäh härra McAllisterile tehtud töö eest see mõttevahetus on olnud väga kasulik, Serbia on selgelt teel liitumise suunas, eriti just õigusriigi põhimõtete osas ning suhete normaliseerumise osas Kosovoga. härra McAllister ütles, et kindlasti tuleb alustada läbirääkimisi peatükkides kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. vastavalt uuele lähenemisele hakkame me tegelema reegl-, äh, kõikide aspektidega peatükkides kakskümmend kolm ja kakskümmend neli juba varem. Äh, aga igal juhul on oluline, et me teeme koostööd nendes teemades, töörühmades, nüüd jah, soovitakse siin erilist edasiminekut vähemusrahvuste osas, riiklik ähm, tegevuskava vähemusrahvaste kohta, mida Serbia valitsus täna tutvustab Brüsselis, kindlasti peaks sammutama eeldatava mõju. omalt poolt tahaksin rõhutada seda, et endiselt tuleb püüelda kahepoolsete ähm, probleemide lahendamise suunas, nõukogu oma avaldustes on öelnud, et Serbia peaks jätkama reformide teel ja rohkem reformima paljud täna juba rääkisid kohtuasutustest ning ühtlasi korruptsioonivastasest võitlusest ja organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest. eriliselt äh, tähtis on see, et pööraks erilist tähelepanu põhiõiguste täielikule järgimisele, eriti just haavatavamate äh, inimrühmade osas, näiteks romade puhul äh, kindlasti tuleb võidelda diskrimineerimise vastu ka soolise sättumuse või soolise identiteedi osas ning tuleb parandada ka majanduslikku keskkonda ning investeeringut suurendada. loomulikult reformide kontekstis peab edasiminek jätkuma ja nagu komisjon, volinik Haan juba ütles, siis edasi on meil siin eraldi teema, milleks on sõjakuriteod. Serbia peab aktiivselt ning konstruktiivselt jätkama suhete normaliseerumise teel Kosovoga. Serbia on positiivselt lähenenud Kosovo teemale, me tuleme selle juurde hiljem tagasi, kui me räägime juba Kosovost. nüüd paljud või osad teist mainisid välispoliitikat, Euroopa Liit jälgib väga seda, kas kandidaatriigid ajavad sama liini, muuhulgas näiteks suhetes Venemaaga, vastavalt läbirääkimisraamistikule peab Serbia oma poliitika vastavusse viima Euroopa Liidu omaga, muuhulgas ka julgeoleku- ja välispoliitikas ja sellele antakse hinnang siis, kui me vaatame üle, mida on tehtud peatükis kolmkümmend üks, siis nagu me teame, ei äh, liitunud Serbia Euroopa Liidu poolsete Venemaale suunatud sanktsioonidega kahe tuhande viieteistkümnendal aastal juhtisid nad OSCE-d ja nad põhjendasid seda otsust seal, kuid loodetavasti see otsus vaadatakse tulevikus ümber. nüüd äh, vastavalt meie uuele lähenemisele, ehk siis õigusriigi põhimõtete peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avatakse juba varem liitumisläbirääkimistes, nagu raportöör ka ütles, ja sellega lõpetaksingi, tänan. kas annab minister Uur? suur tänu teile, härra minister. oleme saanud ühe resolutsiooni ettepaneku, arutelu on seega lõppenud ja